üheminutiliste kõnede päevakorrapunkt on nüüdseks ammendunud ja nüüd on mul kaks teadlist, ECR fraktsioon on esitanud äh, palve äh, asendada üks oma esindajatest äh, teisega, kui kellelgi vastu ei ole, siis on see vastu võetud ja nüüd üks saad-, meie saadik